ja ma võin kinnitada, et komisjon ja kõrge esindaja teevad kõik, mis nende võist-, võimuses, et selle diskrimineerimise vastu võidelda. Eh, suur tänu. oleme saanud eh, resolutsiooni eelnõu seda arengukomisjonilt ja sellega lõpeb ka meie tänane arutelu sellel teemal. hääletamine toimub täna keskpäeval järgmine päevakorrapunkt on samuti seotud äh, suulise küsimusega komisjonile, see puudutab äh, õigusriigi ja inimõiguste olukorda Venemaal. eriti, mis puudutab kseno- ja homofoobiat. siin on äh, erinevad küsimused nii rohelistelt, vasakpoolsetelt kui ka sotsialistidelt siin on kõnelejate nimekiri. ja kõigepealt saab sõna Ulrike Lunatšek, kes räägib küsimuse autorina ja kaheks minutiks suur tänu, härra president, head kolleegid, proua volinik, härra koosoleku juhataja Venemaa on väga oluline riik Euroopa Liidu välissuhtluses, see on Euroopa Nõukogu liige ning on kirjutanud alla ka inimõiguste deklaratsioonile. nii et meil peaks olema eurooplastena ühine pühendumus inimõiguste standarditele äh, kogu meie Euroopa kontinendil aga praegusel hetkel näeme me tegelikult väga hirmutavat vägivalla kasvu teatud inimeste vastu ja täna hommikul räägime eriti äh, seksuaalvähemustest kõikidest inimestest, kellest arvatakse, et nad kuuluvad äh, seksuaalvähemuse hulka. hiljuti on nii föderaaltasandil kui ka juba varem kohalikul tasandil vastu võetud õigusaktid Venemaal, mis keelevad, keelavad mittetraditsiooniliste seksuaalsuhete äh, äh, elluviimist alaealiste suhtes see tähendab seda, et üle kahekümne kahe kahekümne kahe tuhande euro saavad organisatsioonid trahvi, kui selliseid vastava sisuga üritusi korraldatakse. see diskrimineerib äh, täielikult inimõiguste äh, diskrimineerimist, äh, on olemas välismõju seadus, mis tähendab seda, et iga organisatsioon, kes saab toetusraha välismaalt, nähakse kui spiooni või kui välist mõjuagenti. meie peaksime aga siin uurima täpselt, kuidas Venemaa suhtub inimõiguste rikkumistesse ning see seadus, mis on äh, propaganda mitte traditsiooniliste seksuaalsete suhete suhtes, sadu aastaid tagasi olid olid kuulsad venelased nagu Peeter Suur või Tšaikovski, kellest on teada, et nad olid geid, nii et küsimus on, mida Putin või äh, Riigiduuma tahab sellise seadusega saavutada. selle eesmärk on diskrimineerida inimeste vastu ning äh, kasutada vägivalda oma inimeste vastu nii et äh, küsimus teile, proua volinik ja nõukogu esindajale, keda kahjuks ei ole kohal, on see, mida teete teie ära selleks, et tagada, et äh, seksuaalsed äh, vähemuste inimeste õigused oleks kaitstud Vene Föderatsioonis. me peame siin rääkima tugevamate sõnadega, sellepärast et muidu tekivad probleemid, inimesi alavääristatakse, neid vägistatakse, neid ei käsitleta kui inimesi ning neid äh, saadetakse sundravile. me teame, et äh, seksuaalvähemuste vastu on juba Venemaal väga palju vägivallajuhtumeid olnud. mida teie teete, proua volinik, selleks, et meie oma välissuhetes äh, annaksime selle signaali edasi ning rõhutaksime, et tuuma muudaks seda ka seadust. kaheks minutiks palun järgnevalt kolleeg De Jong. Eh, suur tänu, härra president selge on see, et äh, seksuaalvähemuste olukord äh, Venemaal muutub iga päevaga aina hullemaks. Äh, me näeme Youtube'is videoklippe rünnakute kohta inimeste vastu, kelle seksuaalne sättumus on teistsugune, neid alavääristatakse. kahjuks aga on selliseid juhtumeid ka teistes riikides, sealhulgas ka näiteks Euroopa Liidu riikides aga enamused Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustest võtavad me meetmeid selle vastu, need juhtumid jõuavad kohtu ette ning samuti antakse õiguskaitseorganitele juhtsuuniseid, kuidas nende küsimustega tegeleda. Venemaalaga on lood teisiti, ametivõimud äh, käituvad hoopis vastupidist, vastupidiselt, neil on äh, propagandavastane seadus äh, ning näha on ka seda, et Youtube'i klippides esinevad inimesed Äh, kellele selline avalikustamine väga meeldib. nii et äh, seksuaalvähemused paluvad, et me oleksime tagasihoidlikumad äh, oma reaktsioonides nendele juhtumitele ja me peaksime võtma Venemaa inimesi kuulda selles osas, samal ajal aga teavad inimõiguste organisatsioonid seda, et nad ei suuda ennast riigisiseselt ise aidata, neil on vaja väljaspoolt abi ja see ei tee kogu neid juhtumeid lihtsamaks, sealhulgas äh, ja seetõttu äh, mina ja, ja mõningad äh, minu kolleegid on saanud äh, väga hirmutavaid kirju nende organisatsioonide esindajatelt Venemaalt. väga palju tehakse suuri sõnu, aga praktilist tegevust ei järgne. me teame, et meie kõrge esindaja ütleb, et me saame toetada neid organisatsioone ja inimesi, aga, aga mis siis, kui seda abi vastu ei võeta? näiteks Euroopa Nõukogus oleks võimalik kindlasti võtta teatud meetmeid selleks vähemalt, et äh, seda teemat Venemaaga tõstatada, kas äh, meil ei oleks võimalik äh, proua Malmströmilt siin paluda, et ka sellise diskrimineerimise ohvrid saaksid paremat abi ja kaitset? nii et kokkuvõttes, kas ei oleks võimalik mitte rohkem ära teha, kas komisjon ei selgitaks palun, mida oleks võimalik ka peale sõnade ära teha? suur tänu me pidime ära kuulama ka äh, proua Kristiina Ojulandi, ütleb koosoleku juhataja, aga ma ei näe, et ta oleks saalis. niisiis, läheme edasi Michael Cashmani juurde kaks ja pool minutit. suur tänu, härra president. Äh, proua volinik huvitav on see, et see seadus kutsuti Venemaale ellu kahe tuhande kuuendast aastast alates, aga see protsess sai alguse juba kaheksakümne seitsmendal aastal, valitsus, kes seda seadust toetas, Shakespeare'i tsiteerides kurjus valitses maailmas edasi. eelmisel aastal võeti välismõjuagentide seadus vastu Venemaal ning see surub alla mitte ainult seksuaalvähemusi, ja nendega seotud äh, vabaühendusi, vaid ka äh, inimõiguslasi, inimõigusorganisatsioone, teisi vähemusi ning see äh, suurendab inimeste survestamist veel. välismõjuagentide seaduse järgi on kaevatud kohtusse üheksa organisatsiooni ning viiskümmend kolm organisatsiooni on saanud hoiatusi selles õigus, nende õigussätete rikkumise vastu. Äh, sellega kaasneb ka inimõiguste all, inimõiguslaste allasurumine, nende hirmutamine, äh, neid äh, häbimärgistatakse kui Venemaa vaenlasi ning nad väidetakse ohustavat Venemaa traditsioonilisi väärtusi, mida, mis iganes need ka ei ole. aga ma tahaksin öelda, et need seadused kindlasti ei kajasta korralikke Venemaa väärtusi tegemist on diktaatorliku stiiliga, kus opositsiooni hääled surutakse alla ning häbimärgistatakse vähemusi. Venemaal on seetõttu vaja seda, et valitsus peaks kinni inimõiguste kohustustest, sealhulgas ka Euroopa Inimõiguste konventsioonist, aga proua volinik, teie volinike kogu ning välisesindus peaks tegema kahte asja. esiteks jälgima arenguid Venemaal ning olema dialoogis äh, nendel teemadel tihedasti, ilma igasuguse allaandmiseta, see tähendab inimõiguste teemalisi konsultatsioone ja võib-olla isegi taliolümpia suhtes peaks midagi ära tegema. ning teiseks, kas peaks ehk edasi lükkama viisalihtsustussüsteemi äh, Venemaa Föderatsiooniga, me ei tohiks kindlasti anda Vene Föderatsioonile kingitusi nende arvelt, keda alla surutakse. ootan teie vastust nendele kahele küsimusele, aitäh! suur tänu, Michael. proua volinik, nüüd on teie käes kord ja vastate siis eh, loodetavasti küsimuste esitajatele. suur tänu, härra juhataja, ma tean, et see on teema, mille koda on tõstatanud mitu korda viimasel kuul ja me oleme teiega ühiselt mures inimõiguste olukorra pärast Venemaal. ma tahaksin kõigepealt teile kinnitada seda, et need mured, mis te olete välja toonud, nendele me oleme vastanud veenvalt ja järjepidevalt, me oleme algusest peale Euroopa Komisjonist öelnud, et Venemaa peab rahvusvahelistest kohustustest kinni pidama ja lähtuma äh, õigusriigi demokraatiate, demokraatia nõuetest me oleme äh, viidanud pidevalt sellele, et nende kohustuste ja vastu võetud seadused, mis viimasel ajal on vastu võetud, vastu võetud äh, näiteks homoseksuaalse propaganda interneti kontrolli äh, Äh, jumala teotamise ja nii edasi osas. Teie nüüd viitate konkreetselt äh, siis äh, nõndanimetatud välisagentide seadusele ja naiste ja alaealiste seas ebatraditsioonilise seksuaalse käitumise edendamise osa, vastase võitluse osas. me oleme kasutanud kõiki diplomaatilisi kanaleid selleks, et äh, näidata üles meie hukkamõistu sellise seadusandluse vastu. me oleme alati niimoodi reageerinud problemaatilise seadusandluse vastu äh, võtmise puhul ja me oleme selle väga selgelt välja öelnud, me oleme süstemaatiliselt need teemad üles tõstatanud kõikidel kohtumistel Venemaa osapoolega, me oleme täiesti veendunud, et äh, niinimetatud homopropaganda takistamine äh, häbimärgistab inimesi ja viib vägivallani ja seega me oleme nõudnud Venemaalt selle seadusandluse muutmist, seda nii inimõiguste dialoogis, aga ka teistes poliitilistes dialoogides, mul on endal äh, ametivõimudega pidev kontakt Venemaal, eriti sise- ja justiitsministeeriumiga ja ma olen selles asjas, selle asja tõstatanud nii Moskvas äh, kui ka Brüsselis ja mujal tõstatanud korduvalt. me oleme Moskvas äh, pidanud ka arutelusi äh, ka kodanikuvabadust, inimõiguste presidendi nõukoguga Jekaterineburgi tippkohtumisel muuhulgas Ashton, äh, meie eriesindaja välisasjade küsimuses, äh, rõhutas sellele, et järjest rohkem kärbub äh, vabakondade hulk Venemaal, see tekitab tõsist muret ja me peaksime toetama inimõiguste dialoogi, sellist, mis toimuks Venemaal ja koos Venemaa ministritega, järgmine selline ring peaks tulema siis aasta lõpus. me oleme ka mitmed, me oleme ka rahvusvahelisel areenil olnud tegu, tegusad seitsmeteistkümnendal septembril pöördusime ÜRO vastavasisulise nõukogu poole eh, nende viimasel kohtumisel, et kiirelt võetaks arutelule need kaks seadusandlust, me eh, kutsusime üles Venemaa Föderatsiooni eh, kaitsma sõnavabaduse kogune- ja kogunemisõigust me peame toetama Venemaa aktiviste selleks, et äh, Venemaa äh, kaasaks äh, ja suurendaks sallivust vähemuste osas Venemaal. me oleme nii Strasbourgi Euroopa Nõukogus kui ka OSCE-s teinud vastavasisulisi avaldusi ja me tõesti loodame, et Venemaa vaatab selle seadusandluse üle ja võtab kuulda Veneetsia komisjoni seisukohti, mis avaldatakse järgmisel aastal. härra juhataja, kallid kolleegid, tõesti, siin on praegu kaalul kõikide vabaühenduste hulk, näiteks eh, kõik vabaühendused Venemaal, näiteks Kuulas valimiste valimise organisatsioon on kinni pandud, väga paljud Ähm, äh, sihtasutused, ähm, mis on saanud toetusi välismaalt, sunnitakse nüüd nimekirjastama ennast nimekirja äh, niinimetatud välisagentidena, see on kõik äärmiselt ohtlik. ja seega me oleme tahtnud, tahtnud toetada neid vabaühendusi selleks, et nad saaksid oma legitiimset tööd jätkata ja me arvame, et kui me toetame äh, vähemusi, ajakirjanikke, kui me toetame valijaid ja valimisnimekirjade koostamist näiteks äh, äh, ja neid organisatsioone, kes sellega tegelevad, siis me aitame kõiki ja me kindlasti kavatseme hoida oma kontakte Venemaa ja regioonidega ja kõikides Venemaa linnades ja regioonides ja nende organisatsioonidega. Stavros Lambrinidis, teile tuttav kolleeg meie erivolinik inimõiguste osas Euroopa Liidus, läheb Venemaale eh, järgmise kuu lõpus. me oleme pidevalt kinnitanud eh, tema tööle toetust ja oleme toetanud vabaühenduste toetust ja oleme öelnud, et nad ei ole kindlasti mitte kellegi agendid, me kordasime seda sõnumit septembri lõpus ja eh, Euroopa Liidu äh, Venemaa kodanikuühiskonna foorumil kordasime sedasama sõnumit äh, selle nädala esmaspäeval ja me oleme liikmesriike kutsunud üles äh, hindama aktiivselt äh, selle õigus, Venemaa õigussüsteemi õiglust. surve kodanikuühiskonnale, õigusriigi pidevad rikkumised ei jää märkamata ja need mõjutavad bilateraalseid suhteid. Venemaa peab mõistma, et sellised asjad meie suhteid ei tugevda. Venemaa huvides on õigusriik liikmesriiki toestada ja käituda vastavalt võetud kohustustele ja äh, kaitsta neid väärtusi, mida kõik äh, Euroopa Nõukogu liikmed kaitsevad. me loodame äh, dialoogi pidada Venemaaga otsekohest ja avatut ja konstruktiivselt. suur tänu, proua Malmström! järgmisena annaksin sõna siis fraktsioonide eeskõnelejatele ja kõigepealt Rahvapartei nimel äh, annaksin nüüd sõna Kristof Lissekile, teil on kaks minutit, palun. suur tänu, härra juhataja, austatud proua volinik, kallid kolleegid, enne kui ma võtan sõna Venemaa osas, siis ma tahaksin äh, teiega jagada ühte kurba uudist, äh, mis jõudis minuni hetk tagasi härra Martens on meie seast lahkunud täna hommikul. ma tahaksin äh, väljendada kaastunnet äh, tema perekonnale ja ma loodan, et enne kui me hääletame, siis äh, meie president avaldab austust sellele suurele eurooplasele ja väga meeldivale kolleegile nüüd ma tahaksin teemast rääkida ja toetan seda, mida ütles proua volinik. ma avaldan teile väga suurt tunnustust, olen iga sõnaga nõus ja võiksin nüüd ka siis lõpetada oma kõne. mul on väga hea meel, et Euroopa Komisjon, volinik ja välisasjade esindaja on nii aktiivselt asunud selle kummalise seadusandluse vastu ja üritavad Ehm, tagada selle, et seda muudetakse, see on tõesti väga kummaline kahekümne esimesel sajandil ja me peaksime pöörduma kõikide liikmesriikide poole Euroopa Liidus, et nad hakka-, ka survestaksid Venemaad. see seadusandlus on skandaalne. täna ei peaks tegutsema mitte meie välisasjade eriesindaja või ähm, komisjon, kõik välisministrid, kellel on kontaktid Venemaaga, peaksid ütlema, et me ei saa aktsepteerida sellist olukorda, kus äh, sellised äh, imelikud seadused on vastu võetud ja rakendatud, millega trambitakse jalge alla inimõigused. suur tänu, kolleeg järgmisena saab sõna sotsialistide fraktsioon. Henrique Guerrero võtab sõna sotsialistide nimel. suur tänu. suur tänu, proua volinik. ma tahaksin toetuda sellega, mida ütles äh, härra Liisek Wilfried Martens on meie seast lahkunud äh, ja ma tahaksin tema perekonnale kaastunnet avaldada. ma avaldaksin talle siinkohal tunnustust, ta ei olnud küll meie poliitilise pere liige, kuid äh, minu fraktsioon ja tema fraktsioon jagavad ühiseid väärtuseid, neid samu väärtusi, millest me räägime siin täna, inimõiguste kaitse ja inimväärne elu inimväärse elu põhimõtet võib rikkuda mitmet moodi ja e, võib, inimeste põhiõigusi rikutaksegi väga mitmel moel. üks põhiõigustest on ka valida endale seksuaalne sättumus. E, see vabadus peab olema igal inimesel ja me nõuame siinkohal, et Venemaa peaks kinni õigusriigi põhimõtetest me ei räägi siin mitte ainult äh, konkreetsete inimeste kaitsest vähemuse või äh, enamuse kaitsest, me räägime kõikide inimeste kaitsest, siin on ohus ähm, inimene kui selline, kui äh, rikutakse niimoodi nende õiguseid. nii et ähm, ma aitan, ma austan väga kõrgelt seda, mida on teinud ära härra Lambrinidis sellel teemal. Venemaa on meie jaoks väga oluline naaberriik nagu te ütlesite, ja meil on Venemaaga äh, väga palju ühiseid huvisid, aga kaalul ei ole praegu mitte majanduslikud huvid või energiahuvid, vaid äh, äh, inimväärikus. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Int Vält. suur tänu, härra juhataja, austatud proua volinik, austatud tühi koht nõukogus, tere tulemast ka teile, nagu ikka teid siin ei ole aga ähm, kõik on väga mures äh, selles osas, mis Venemaal praegu toimub ja millised on sealsed arengud. ja tegelikult see arengute kombinatsioon on äärmiselt problemaatiline, kõigepealt äh, seksuaalvähemuste vastane seadusandlus, seadus, äh, mis on suunatud muidugi vabaühenduste tagakiusamiseks, aga nüüd lisaks sellele on härra Putin, Putin siis endine KGB juht, on käivitanud selle prism äh, programmi, mis on nagu steroide võtnud, ehk teisisõnu enne Sotši olümpiamänge toimuv äh, massiline kodanike jälitamise programm, mille ta on välja kuulutanud ja ma arvan, et seda kasutatakse ka selleks, et inimesi taga kiusata ja neil suu lukku panna. ja ilmselt on tegemist äh, nüüd küll seadusandlusega, mis viib selleni, et inimesed autotsensuurini viib see ja väike inimene ei tähenda ilmselt härra Putinile mitte midagi. ja mõned märkused ma tahaksin veel teha. kõigepealt rahvusvahelise eh, eh, rahvusvaheliste institutsioonide sekkumine eh, nimelt eh, ei ole toetatud vabakondi ja seksuaalvähemusi. Eh, on üks konkreetne organisatsioon, kes ütles, et selline toetus oleks poliitika tegemine. no mis on selles poliitikat, kui tuletatakse meelde Putinile seda, et ta peab kinni pidama Strasbourgi Euroopa Nõukogus võetud kohustustest, kuidas see saab olla poliitika tegemine, kui nõutakse seda, et Venemaa täidaks eh, rahvusvahelist inimõiguste alast seadusandlust, see ei ole poliitika tegemine. IOC Äh, me tahaksime öelda, et äh, Rahvusvaheline Olümpiakomitee peaks samuti äh, siiski nõudma sedasama, mida nõuavad väga paljud teised Venemaalt ja nad vaataksid oma sõnad üle, see ei ole poliitika tegemine. me ei tohi lubada seda, et äh, hakatakse lõdvendama äh, näiteks Euroopa Nõukogu äh, või ÜRO alustalasid lihtsalt sellepärast, et üks liige äh, rikub, me peame, neid rikub, me peame rääkima sellest, kas Venemaa koht ikka on Euroopa Nõukogus. ja veel küsimus volinikule, mis siis on nüüd selle viisa vabastamisega, vabastusalaste läbirääkimistega Venemaaga, me ei saa neid läbirääkimisi ometi jätkata nüüd nii, nagu justkui midagi poleks juhtunud. ja veel üks märkus, mida ma, mille ma teeksin me peame toetust äh, avaldama vabaühendustele ja seksuaalvähemustele venemaal ja tegema seda võib-olla ka läbi Euroopa rahaliste vahendite äh,, eraldama vahendeid nendele inimestele ja täiesti ignoreerima seda keeldu äh, vabaühendusi rahastada, see puudutab Euroopa Liidu põhivabadusi ja meie põhiväärtuseid. suur tänu, Sofia, ja nüüd saab Roheliste nimel pooleteiseks minutiks eh, sõna proua Mari-, Maria Kornelissen. aitäh, president Venemaa on meie suur naaber ning mina väga sooviksin, et Venemaa läheneks Euroopa Liidule, et meil oleks rohkem kaubandust, reisimist, rohkem sidemeid. aga Putini režiimi tegevus lükkab Venemaad meist üha kaugemale geide vastane propagandaseadus on kohutav meede Äh, pärast seda seadust, äh, millega kõik äh, vabaühendused, kes said raha välismaalt, nimetati välisagentideks, on veelkordne samm kodanikuliikumiste peatamiseks. noori geisid kiusatakse taga omaalgatuslike korrakaitserühmade poolt, vägivald on kasvanud, inimõiguste kaitsjaid kiusatakse taga ja samas Euroopa Liit ja mitmed liikmesriigid kohtlevad Venemaad kui tavalist sõbralikku valitsust. sellel aastal ähm, tähistab näiteks minu kodumaa neljasaja aasta möödumist sidemete sõlmimisest Venemaaga, kuigi näib, et praegu on suhted üsna kiiresti halvenenud. on aeg lõpetada Venemaa võimude kohtlemine sõpradena, nad ei ole sõbrad Nad ei ole kodanike õiguste sõbrad, nad ei ole isegi Venemaa rahva sõbrad. Nad on ainult oma võimu sõbrad. ütelgem ühe asja selgelt välja, meil ei saa olla mingit edasist kaubanduse liberaliseerimist või viisasüsteemi liberaliseerimist, kui rohkem ei peeta kinni eh, kodanike õigustest ja seksuaalvähemuste õiglustest me võime küll tähistada siin Venemaa suurt äh, kultuuripärandit, aga me peame rõhutama ka inimvabadusi, nagu näiteks äh, sõnavabadus. Venemaa käitumisel peavad olema tagajärjed, sealhulgas ka Euroopa Nõukogus. Ehm, see olukord muutub iga päevaga aina hullemaks ja seega teeme midagi, mida me saame toetada äh, Venemaa rahvast, sest nende valitsus on nad saatuse hooleks jätnud. aitäh, proua Kornelissen pooleteiseks minutiks härra Tänok. president, väga paljud meist erinevatest erakondades vaatasime suure rõõmuga, kui raudne eesriie langes ja Nõukogude Liidu osad said vabaks. kümme aastat hiljem pandi aga Hodorkovski vangi ja Äh, neid selektiivse kohtumõistmise ohvreid on olnud teisigi. Hodorkovski juhtum äh, juhtis tähelepanu sellele, kuidas inimõiguste ja õigusriigi olukord Venemaal alla käis. Venemaa valitsus on teinud vaenlased kõigist nendest, kes tahavad elada lihtsalt rahus, ilma teisi kahjustamata. rünnakud geide vastu, rahvuslike vähemuste vastu ei piirnu aga ainult Venemaaga. Äh, Venemaa valitsuse retoorika justkui äh, seadustab sellise vägivalla ja me teame, et see vägivald on kasvanud äh, pärast seda, kui tuuma võttis vastu seksuaalvähemuste vastase seaduse. Äh, me teame, et Venemaal pööratakse suurt tähelepanu nõndanimetatud traditsioonilistele pereväärtustele, aga eiratakse demokraatliku ühiskonna põhimõtteid ja kuigi nad on Euroopa Nõukogu liikmed, teevad nad geide elu põrguks lämmatatakse inimeste äh, võimalusi oma identiteeti väljendada. Äh, tahaksin kõigi kolleegide nimel küsida, mida Euroopa Liit on teinud selleks, et tõstatada need olulised küsimused äh, Venemaa võimudega. ma kuulsin, mida volinik Malmström ütles, keegi ei saa aru, kõik, kõik mõistavad, et meil on väga oluline omada strateegilisi suhteid Venemaaga, aga me peame võtma sõna ebaõigluse ja vägivalla teemal, mida pannakse toime selle ühiskonna kõige kaitsetumate liikmete vastu aitäh, Charles. ja nüüd üheks minutiks äh, saab sõna proua Kornelia äh, Ernst ja seda kuue fraktsiooni nimel. aitäh. ma nägin äh, televiisorist äh, Äh, äh, uudist ühest naisest, kes seisis loosungiga olümpiastaadioni ees ja see loosung puudutas homoseksuaale, teda ründas terve noorte meeste kamp ja lõpuks viis politsei ta lihtsalt ära niisiis me näeme, äh, milline negatiivne õhkkond Venemaal valitseb, olukord on täiesti katastrofaalne ning nüüd on vastu võetud veel see seadus. minu arvates on äärmiselt oluline, et me selle probleemiga kiiresti tegeleksime. me peame hoolitsema selle eest, et eh, inimõigustest peaks kinni eh, ka Venemaa, mitte ainult ülejäänud maailm. Eh, ei piisa sanktsioonidest, me peame probleemist väga tõsiselt kõnelema ja seetõttu toetan ma komisjoni lähenemist, volinik on üritanud avada suhtluskanaleid Äh, võib-olla nõukogu oleks ainus äh, suhtluskanal, mille kaudu midagi saaks ära teha, aga siiani on nad olnud väga vaiksed ja leiavad, et neil ei ole vaja mitte midagi teha selle riigiga, kus homofoobia lokkab. niisiis, volinik, jätkake seda tööd, mida te olete teinud. Äh, teie töö on väga oluline kõigi nende inimeste jaoks, keda see probleem puudutab mina tahaksin kunagi minna Venemaale puhkusele ja tahan, et saaksin seda teha puhta südametunnistusega. härra Stadler järgmisena ja tema saab sõna fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel. härra president, mõned nädalad tagasi võtsime vastu resolutsiooni Venemaa vastu eh, selle eh, sellepärast, et eh, keht-, Venemaa rikkus naaberriigi asjadesse mitte siis sekkumise põhimõtet. aga kogu tänane arutelu tegelikult on sekkumine Venemaa siseasjadesse ja me näeme siin väga tugevaid Venemaa vastaseid tundeid me ei võta midagi ette selliste riikide suhtes nagu Saudi Araabia, kus äh, igal aastal inimesi hukatakse nende seksuaalse sättumuse tõttu. Äh, äh, sellepärast, et seal lihtsalt kehtib selline terrorirežiim. me oleme näinud, kuidas inimõigusi rikutakse Türgi ja me, Türgis ja me jätkame läbirääkimisi selleks, et Türgi saaks liituda Euroopa Liiduga minu arvates on siin täiesti Venemaa vastane arutelu äh, mõlemad seadused, millest siin praegu kõnelda, kõneldakse, on saanud Venemaa elanike suur, laiapõhjalise toetuse. kui te tahate austada demokraatiat, siis te peate austama ka Venemaa rahva tahet. tegemist on siseriikliku probleemiga ja Venemaa peab selle ise lahendama. see sekkumisdebatt ja teie suhtumine ja teie sekkumine äh, välisorganisatsioonide tegevusse äh, näitab väga selgelt. Äh, Venemaa kodanikud ei ole sellised nagu meie. Nad ei põlvita vähemuste ees mitte ja selle peale võite mürki võtta, et Venemaa inimesed näevad seda debatti väga lõdvestunult. Teie debatid siin ei avalda mitte kellelegi mingisugust muljet Venemaal, nii et te võite selle lihtsalt unustada ära hästi, nüüd läheme ülejäänud kõnelejate juurde ja proua Stifler, kaks minutit. kallid kolleegid, sellest ajast saadik, kui on piiratud väljend-, väljendusvabadust, ühinemisvabadust, Äh, kui on vastu võetud välisagentide seadus, propagandavastane seadus, on väli, äh, on vägivald, ksenofoobia ja homofoobia Venemaal kasvanud äh, rikutakse põhiõigusi ja see teeb väga suurt muret. antipropagandaseadus diskrimineerib seksuaalvähemusi, keda Venemaal niikuinii halvasti koheldakse, see on vastuolus Euroopa Inimõiguste konventsiooniga Venemaal valitseb kohutav homofoobia, meil ei ole õigust jääda ükskõikseks, Euroopa Liit peab rohkem tegutsema, meie kohustus on äh, juhtida Vene võimude tähelepanu sellile, millised on selle seaduse tagajärjed ja tuletama meelde, et nad peavad täitma oma rahvusvahelisi kohustusi. on väga oluline, et proua Ashton, kõrge esindaja ning Euroopa välisteenistus Äh, väga sageli ja pidevalt poliitiliselt dialoogi tõstatavad sellel olulisel teemal, aitäh, aitäh. ja nüüd äh, saab pooleteiseks minutiks sõna proua Senitšin. aitäh. Euroopa Liit tahab äh, tõhustada oma kahepoolseid suhteid Venemaaga aga me eeldame, et inimõigused ähm, ja õiguskord ning demokraatlikud põhimõtted on midagi, mida järgitakse ja seetõttu teeb meile muret see, et Venemaa ei suuda täita oma rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste vallas. Äh, neid õigusi, mis on kirjas Euroopa inimõiguste konventsioonis ähm, ja äh, Euroopa kodaniku ja poliitiliste õiguste paktis Äh, ksenofoobsed ja homofoobsed rünnakud on eriti murettekitavad. vabad ühe, vabaühendused, mis äh, jälgivad inimõiguste olukorda, ei saa lihtsalt enam tegutseda. Äh, seadused, mis piiravad rahumeelseid proteste, on samuti takistuseks välisagentide seadus äh, Äh, on samuti takistuseks. Äh, need aktivistid, kes on mõrvatud, äh, tihtipeale neid, neid asju isegi ei menetleda. kolmeteistkümnendal juunil me võtsime vastu resolutsiooni õigusriigi olukorrast Venemaal, aga sellest pole olnud mingit kasu ja seetõttu tahaksin ma teada, milliseid täiendavaid meetmeid on plaanis rakendada. kas me oleme Venemaale selgelt mõista andnud, et et kui Venemaa äh, äh, austab inimõigusi, siis parandab oma mainet kogu maailma silmis. aitäh, kolleeg. ja nüüd äh, saab üheks minutiks sõna Phil Benjon. näib, et teda ei ole. hetk tagasi ta veel oli siin, võib-olla ta läks hetkeks välja. nüüd siis härra Piilan üheks minutiks üks äh, Venemaa autoritaarse riigi sün-, sümbol on välisagentide äh, seadus, ligemale kakssada äh, vabaühendust on klassifitseeritud välisagentideks, nende tegevust kontrollitakse üha rohkem ning need organisatsioonid, mis saavad raha välismaalt, on pidanud sellest rahast lihtsalt loobuma. eriti puudutab see neid organisatsioone, mis tegelevad õigusriigi põhimõtete järgimisest kinnipidamisega, organisatsioon Kolos näiteks on keelatud ning äh, tegemist oli organisatsiooniga, mis väitis, et äh, möödunud valimistel äh, äh toimus pettusi ma olen väga mures äh, selle olukorra pärast, olen mures ka Venemaa armee manöövrite pärast. toimuvad tohutu suured õppused, mida Nõukogude Liidu ajast saadik pole aset leidnud, ma arvan, et me peame tegutsema. suur tänu ja nüüd kaheks minutiks härra Kukan. suur tänu, härra juhataja. Venemaa on olnud meie radaril ja vaateväljas juba mitmetel põhjustel nüüd, kui Sotši taliolümpiamängud lähenevad kiiresti ning eh, eriti kui kardetakse, et olümpiahartast ei peeta kinni. olukord Venemaal on väga tõsine. me näeme praegu, et Venemaa eh, survestab alla vabakonda, kiusab oma naabreid ja me peame sellele reageerima. väga murettekitav on selle olukorda puhul see, et eh, nii eh, sisemaine kui ka välissurve eh, on eh, rakendatud neile. esimest korda survestatakse vabakonna organisatsioone, eriti need, mis tegelevad inimõigustega ning nende tegevus on võimatu. välisagentide seadus ning propagandavastase föderaal- ja piirkondlikud seadused näitavad, milline väga diskrimineeriv õigusandlus äh, on vastu võetud Venemaal viimaste kuude jooksul. Need kaks äh, seadust võimaldavad ka täiesti suvalist õiguse tõlgendamist ning justiitssüsteemis saab poliitilise võimu realiseerimise vahend, see loob ühiskonna, kus teatud äh, grupid on haavatavamad ning neid äh, käsitletakse kui teise klassi kodanikke Äh, Venemaa avaldab äh, ka survet oma naabritele Armeeniaga tolliliiduga liitumiseks äh, ning Ukrainale, kes seisab ristteel ida ja lääne vahel ning me oleme näinud ka sellel nädalal, et kaubandussurvet avaldatakse Leedule. kui olukord Venemaal halveneb, siis ei tohiks me mitte vaiki olla ning me peaksime oma muret väljendama väga kategooriliselt ja väga selgelt. suur tänu! järgnevalt palun üks üheks minutiks härra Rebo. härra juhataja, Euroopa Liit äh, peab Venemaaga suhetes olema järjepidev meie peaksime pidevalt äh, keskenduma inimõiguste kaitsele ja demokraatia arengule vabakonnaga koostöö muidugi on väga oluline, aga me peame siiski olema mures õigusriigi suunast Venemaal. me ei saa toetada seda, et inimõiguse ja demokraatia põhimõtteid korduvalt ja ähm, selgelt rikutakse. internetis liiguvad videod selle kohta, kuidas pimedat vägivalda kasutatakse äh, vähemuste ja migrantide osas õigusriiki ei kuulu see, et inimõiguste rikkumisi dokumenteerivad äh, organisatsioonid pannakse lihtsalt kinni. Ehm, ja seadusandlus, mis äh, puudutab seksuaalvähemusi, see rikub Venemaa enda ja Venemaa poolt võetud rahvusvahelisi kohustusi. Venemaa peab selle olukorra ise lahendama ja pa ära parandama mitmekesine eh, kodanikuühiskond ei ole kindlasti mitte oht, vaid rikkus ja nii ka Venemaal. suur tänu, härra Mitro ja üheks minutiks eh, saab sõna härra Strejtšak. Dobrý den, dámy a pánové. Já... Dámy ja härrad. kogu selle arutelu jooksul olen ma väga hoolega kuulanud ja tähele pannud ning ma saan aru nendest märkustest ja argumentidest, mida kolleegid on täna esitanud. aga ma tahaksin siia lisada midagi, mida ma ei ole täna veel kuulanud, kuulnud. ma olen ähm, elanud Tšehhoslovakkias kommunistliku režiimi all ning mul ei ole täna kindlasti mingisugust põhjust üldse kaitsta Nõukogude Liiduga seonduvat, aga ma tahaksin rõhutada, et Venemaa Föderatsioon ei ole äh, Nõukogude Liit Venemaal ei ole kommunistlik kord ning Venemaa ei äh, praktiseeri samasuguseid äh, riigivalitsemisvõtteid nagu kolmkümmend viis või nelikümmend aastat tagasi. jah, tõsi on see, et äh, Venemaa tee demokraatiale ei ole võib-olla meile meelepärane, see võib olla mm. väga okkaline tee, aga sellegipoolest edasiminekut on näha võrreldes kahekümne aasta taguse ajaga näiteks viiskümmend protsenti venelastest on ortodoksi kiriku, õigeusu kiriku liikmed, nad tunnistavad teatud väärtusi ja ma arvan, et tänased argumendid ehk alavääristavad neid väärtusi. suur tänu, järgnevalt härra Val-, Valholzer, palun pooleteiseks minutiks. no le veo tampoco en, en el tundub, et teda ei ole saalis ütleb härra juhataja. ja edasi on äh, selles voorus viimane kõneleja, härra Vlasak. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Negat... Äh, härra juhataja, daamid ja härrad. Vene võimude poolne negatiivne suhtumine vähemuste, sõltumatud ajakirjanike ja vabakonna esindajate ning poliitiliselt motiveeritud äh, mõrvad näitavad väga selgelt, et demokraatlikud põhimõtted eh, Venemaal ei kehti. Need, kes tahavad demokraatlikke põhimõtteid juurutada, nende suhtes kasutatakse vägivalda, neid süüdistatakse ning eh, nende elud on ohus ja seetõttu tuleb meile öelda väga selgelt, et hoolimata kõikidest püüdlustest ei ole meil olnud võimalik eh, Venemaa suhtumist inimõigustesse muuta ning äh, seda halba olukorda parandada. inimõiguste äh, küsimust tõlgendavad mõlemad äh, parteid kui väga olulist väärtust, aga samas nende põhimõtete eiramine ei muuda Venemaa ja Euroopa Liidu vahelisi suhteid, eriti just kaubandussuhteid. veelgi enam, mõningad liikmesriigid muudavad oma välispoliitikat, eriti just majanduskriisi tingimustes ning tahavad Venemaaga kaubelda. seetõttu tuleb meil kindlasti rõhutada, kui oluline on selline, selline temaatika üleüldiselt. suur tänu, härra Vlasak. ja järgnevalt läheme edasi vaba mikrofoni vooru juurde. siin on sõna soovinud neli kolleegi. üheks minutiks proua Petrovitš que tampoco está. Ha pedido, ha cazado el ojo, pero lo ha dejado. Äh, tundub, et ta on küll äh, sõna palunud vaba mikrofoni voorus, aga tundub, et niipea, kui ta minu tähelepanu pälvis, lahkus ta saalist. härra Toomskis, palun siis. Teil on sõna suur tänu, härra juhataja, äh, proua volinik. tänane olukord on selline, et selle asemel, et inimõiguste äh, kaitsjate, näiteks äh, Sahhrovi ja teiste äh, tähistamise ja kiitmise asemel neid surutakse alla. välisagent oli Stalini poolt kasutusele võetud termin ja irooniline on see, et nüüd me näeme, Äh, seda, et püütakse seksuaalvähemusi ja vabakonda stigmatiseerida. küsimus on, mis toimub Venemaal? Venemaa, kes saaks tegelikult tähistada ja rõhutada oma suurepärast rolli inimõiguse ajaloo taustal, on Euroopa Parlamendil äh, kõnevabaduse auhind, äh, Sahharovi auhind, kes on kahekümne sajandi üks suurimaid vene, vene mm, inimesi. me püüame praegu äh, äh, Venemaa äh, parima osa stigmatiseerimise vastu siin sõna võtma, minu arust on see suur paradoks ja me peame sellest rääkima. suur tänu ja järgnevalt palun härra Murphy. suur tänu, juhataja. Venemaa uued õigusaktid, mis keelevad mittetraditsiooniliste seksuaalsuhete praktiseerimist, on vähemuste vastane vägivald. see ei ole üllatav, sellepärast et äh, just see oligi äh, riigi eesmärk. kõik näevad äh, Youtube'is, kuidas paremäärmuslased ja homofoobid, erinevate organisatsioonide jubedad nimed kajastavad seda, kuidas vähemusi ahistatakse. Igor Jašik, näiteks minu sõber, on mitu korda vahistatud äh, ametivõimude poolt, sellepärast et ta on seksuaalvähemuste äh, üritustel äh, üles astunud ning uus seadus on üldiselt demokraatlike vabaduste piiramine saja mm, Äh, Venemaa äh, valitsus, äh, tegevus on seksuaalvähemused alla surunud ning surutakse alla kõik need, kes demokraatlikke õigusi ähm, toetavad. suur tänu. ja järgnevalt palun härra Prons. me kuulsime voliniku käest, et et äh, õigusriigi põhimõtete, mõtteid tuleb Venemaal järgida, et äh, inimesed peaksid äh, järgima kohtu poolt ette kirjutatud, aga eile me kuulsime libekomisjoni esindajate käest, et inimesi süüdistatakse mõrva eest ning neid käsitletakse kui süüdi olevaid enne, kui kohus on aset leidnud õigusriigi põhimõtetest äh, tuleb kinni pidada, aga enne, kui me suuname oma pilgud Venemaa suunas, peaksime me vaatama, mis meie oma kodudes toimub. Venemaa on alla surunud väljendusvabadust kui nii, siis äh, on väga halvasti, aga samas Euroopa Liidu liikmesriikides äh, pannakse inimesi trellide taha ka selliste juhtumite puhul näiteks äh, volinik Reding on selles suunas mitmeid samme astunud ma usun, et äh, mitmed liikmed räägivad tõepoolest äh, väga puhtasüdamlikult, aga selles debatis ei ole samas seksuaalsuse või kõnevabadusega miskit äh, tegemist, vaid põhiliselt me keskendume siin välismaa, välispoliitikale. turno de caza del ojo del presidente y vamos a cerrar, vamos a terminar el debate con la reacción de la comisaria a todas las intervenciones que se han producido. Cecilia, tiene usted la palabra. Thank you very much, Mr. President, and let me start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 ja äh, ma andsin teile pika ülevaate selle üle, mida kõrge esindaja ja komisjon on teinud selleks, et äh, kõiki neid äh, teemasid arutada ja et üritada muutusi esile kutsuda. ma hindan kõrgelt teie toetust, see on meile väga oluline ja ma olen täiesti veendunud, et me tuleme selle asja juurde tagasi, sellepärast et äh, lühemas perspektiivis need asjad ilmselt ei muutu. suur tänu selle arutelu võimaluse eest. suur tänu teile, proua volinik. nüüd pärast äh, vabandust, proua Malmströmi avaldusega ongi see arutelu lõppenud, resolutsiooni meil ei ole selle arutelu osas ja hääletust seega ka ei tule. ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde hetke pärast. Jó reggelt kívánok! A következő Scott jelentés. A... Järgmine päevakorrapunkt puudutab Edward McMillan Scotti äh, raportit, mis on petitsioonikomisjoni äh, ülevaade eelmise aasta kohta. härra Macmillan Scott ei saa olla kahjuks